Borrell. So thank you. Those leaving the room, please, if you may do it in silence. suur tänu, need, kes soovivad saalist lahkuda, palun lahkuge. Eh, suur tänu koostööst ja me tahame minna edasi teise paneeli juurde, meil ei ole pausi. nüüd hakkame me siis rääkima Euroopa Liidu tagasivõtupoliitikast ja selle mõju inimõigustele ko tähelepanu korraks ma tahaksin tutvustada teile meie paneeli liikmeid. tegemist on siis teise osaga inimõiguste allkomisjoni ja äh, kelle eesotsas on kolleeg Lohpiiler ja kodanikuvabaduste komisjon äh, me räägime siis äh, Euroopa Liidu inimõiguste strateegiast. me tahame rõhutada seda, et selles valdkonnas on Euroopa Liidus arengud võimalikud ainult läbi tasakaalustatud ja kõikehõlmava lähenemise sisserändepoliitikale. Euroopa Liidu tagasivõtupoliitika sõltub otseselt Euroopa Liidu välispoliitikast, tagasivõtulepingud on lahutamatu osa Euroopa Liidu koostöös kolmandate riikidega, mille eesmärgiks on asüüli- ja migratsioonivoogude haldamine kuid pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on kaasatud nüüd ka Euroopa Parlament, nii et ärgem unustagem, et Euroopa Parlamendile on antud võim olla nõus või mitte tagasivõtulepingute osas. lepingu kohaselt on lõppsõna meil tagasivõtulepingute osas aastal kaks tuhat kümme, kui esimest korda olid tagasivõtulepingud arutelul, lisati parlamendi resolutsioonile seletuskiri komisjoni poolt lisandina, mille kohaselt öeldi, et Euroopa Parlamenti teavitatakse regulaarselt tagasivõtulepingute sõlmimise osas ja selle raamistiku kohaselt Euroopa Komisjon ja erinevad äh, tasandite esindajad äh, käivad äh, kodanikuvabaduste komisjoni kohtumistel. see koostöö peaks äh, realiseeruma õige pea. me arvame, et Euroopa Parlamendi kaasamine tagab selle, et selle poliitika üle peetakse ka järelevalvet ja kindlasti on võimalik ka parandada tagasivõtupoliitika sisu. ja sellepärast me peame siin järgmise tunni jooksul rääkima sellest, kuidas me saaksime nii hästi kui võimalik panustada sellesse, et Euroopa Parlament saaks anda lisaväärtust selleks, et ähm, toetada Euroopa Liidu tagasivõtupoliitikat. selleks, et tagada Stockholmi programmi edukus. nii, avame selle arutelu. ja kõigepealt annan sõna härra Jean-Pierre Casarinole, kes on Firenze ülikoolis ähm, äh, rändepoliitikate eest vastutav. Äh, suur tänu, härra Aguilar, kui teil midagi selle vastu ei ole, ütleb kõneleja, räägib ta prantsuse keeles, meil ei ole midagi selle vastu. Äh, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, mul on väga hea meel teie poole pöörduda täna siin ja tahaksin tänada küllakutse eest. minu lühikene sõnavõtt peatub Euroopa tagasivõtusüsteemil ja sellele, kuidas on see inimõigustega seotud. kui me räägime süsteemist, siis on see täiesti kohane ja adekvaatne minu meelest. Ehm, kõigepealt on sõlmitud väga palju lepinguid Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ja Euroopa Liidu enda poolt ka, nagu te aru saate, kümne minutiga ma ei saa rääkida nendest faktoritest, mis on viinud selle süsteemi konsolideerimiseni ja laienemiseni äh, Äh, riigid olid äh, loomulikult erinevate huvidega, aga ma tahaksin keskenduda äh, selle tulemustele põhiõiguste kaitsel. nagu te teate ja nii nagu härra Aguilar ütles, juba Amsterdami lepingu vastuvõtmisest on Euroopa Liidul pädevus tagasivõtu osas. Lissaboni leping hiljem, mis vastu võeti, ütleb selgelt välja, et Euroopa Liit ja liikmesriigid jagavad tagasivõtu osas kogemust loomulikult äh, see, et see pädevus on jagatud Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, ei peaks tekitama probleeme ja ei tekitagi probleeme, kui aluseks on usaldusväärne koostöö. Äh, see põhimõte on väga selgelt välja öeldud Euroopa Liidu äh, lepingus artikkel ne, number neli ja see näeb ette kontrollimehhanismi sissetoomise selleks, et tagada Euroopa Liidu eesmärkide täitmine ja et peetaks kinni nendest äh, väärtustest, millele ta rajaneb, inimõiguste kaitse, vähemuste kaitse ning inimväärikuse kaitse. ma tahaksin, ma viitan siin loomulikult paarile artikli, artikkel kaks ja kuusteiste seas see puudutab äh, aga ka seda, et äh, on tagatud teatud äh, konvergents liikmesriikide prioriteetide ja Euroopa Liidu prioriteetide vahel, ma tulen väga lühidalt selle asja juurde pärast hiljem tagasi. mis nüüd puudutab kontrollimehhanisme, ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et Äh, rahvusvahelised kohustused äh, inimõiguste kaitse osas äh, ja nende konkreetne väljendus lasuvad liikmesriikidel vastavalt siis kahepoolsetele kokkulepetele, mille liikmesriigid on sõlminud ja siis ka vastavalt Euroopa tagasivõtulepingutele. tegemist on siis süsteemiga, mille aluseks on tagasivõtmise ühiskomitee see tagasivõtmise ühiskomitee on see koht, kus eh, siis Euroopa tagasivõtulepingute bilateraalne rakendamine eh, leiab aset, aga eh, praegu tegeleb ta peaasjalikult tehniliste küsimuste arutamisega, mis puudutavad siis selle lepingu rakendamist ja minu meelest see tagasivõtmise ühiskomitee peaks keskenduma lisaküsimustele ja peaks äh, nõudma seda, et liikmed äh, räägiksid äh, nendest konkreetsetest tingimustest, kust äh, kolmandate riikide kodanikud tagasi võetud oludes peavad elama. me peame keskenduma sellele, et need, nendele inimestele, kes on tagasi võetud. see on väga oluline, kuivõrd Euroopa Liit on sõlminud tagasivõtulepinguid riikidega, kes ei ole allkirjastanud äh, Genfi konventsiooni aastast tuhat üheksasada viiskümmend üks puudutab siis siis pagulaste kaitsekonventsiooni, ma mõtlen siin näiteks Pakistanile, äh, mida see tähendab äh, nende inimeste õiguste kaitsmist, kes on tagasi saadetud Pakistani või kes on transiidis Pakistani territooriumi läbimas me võime sellest rääkida debati ajal, kui te soovite. Euroopa Liit on muidugi sõlminud äh, liikmesriikidega, kolmandate riikidega, kes on selle konventsiooni liikmed, alla kirjutanud liikmed, aga kes, kellel ei ole asüülisüsteemi, mis toimib, näiteks Ukraina. Ukraina on üks tõsine problemaatiline probleem, ma ei too kõiki neid probleemkohti välja. ja alles hiljuti äh, esitati selle kohta ka uuring, kus toodi välja see, kui ohtlik äh, on see, kui inimesed saadetakse tagasi Ukrainasse. ja sõlmitud on ka äh, tagasivõtulepinguid, keda ei peeta turvalisteks äh, Äh, kolmandateks riikideks, näiteks nagu Serbia äh, sõlmiti leping kolmandate riikidega ka nende riikide puhul, kellel on vähemuste kaitse olnud seni väga problemaatiline, näiteks Kosovo. sõlmiti äh, liikmesriike ka äh, nende riikidega, kes üsna tihti oma riiki tagasi võetud kodanikke saadavad edasi teistesse riikidesse ma viitan siin äh, dominoefektile, mis võib tekkida kolmandates riikides, eriti nendes riikides, kus äh, riik näeb ette seda, et äh, vangistusega karistatakse neid inimesi, kes ületavad e-, ebaregulaar-, e-, ebaseaduslikult piiri, näiteks Maroko teiste seas nii et see probleemid, nagu te aru saate, on väga mitmed ja Äh, see tähendab seda, et me peame minema kaugemale kui lihtsalt operatiivsuutlikkus ja peame nägema ette ka paindlikkust, äh, sellepärast et äh, praegu on paindlikkust osad, osati nagu natukene liiga palju. Euroopa põhiõiguste harta on nüüdseks aga ju rakendunud Lissaboni lepinguga ja sama väärtuslikult kui alusleping ja nüüd, mis nüüd puudutab Euroopa Liidu aluslepingu seitsmeteistkümnendat artiklit, siis selle kohaselt on komisjoni missiooniks äh, Äh, sõltumatu valvekoer olla aluslepingute rakendamisel ja see tähendab seda, et nad peavad äh, töötama välja ka hoiatus- ja järelevalvesüsteemi. see süsteem äh, või see järelevalvesüsteem siis äh, annab meile võimaluse äh, õigustada seda, miks me peaksime sõlmima tagasivõtulepinguid äh,, kus viidatakse ka põhiõiguste rikkumistele ja see peaks olema ka põhjenduseks, miks me keeldume teinekord sellistest lepingutest, kui on näha, et põhiõigused neid on rikutud ja see annab meile võimaluse panna kokku nimekiri nendest riikidest, ähm, kelle puhul võib-olla tulevikus on võimalik tagasivõtulepingute sõlmimine nagu ma, ma olen tõesti aru saanud, loomulikult on kahe tuhande teisel aastal juba sellised kriteeriumid paika pandud, aga Euroopa äh, ülesehituse ajaloos on olnud äh, murdepunkte väga palju, nüüd on vastu võetud Lissaboni leping. Äh, nüüd, kus põhiõiguste harta on aluslepinguga liidetud on väga oluline kriteeriumid üle vaadata ja ma tulen teise küsimuse juurde, millest ma rääkisin enne ja see puudutab prioriteetide lähendamist, mis on lä eh, siis eh, samuti lojaalse koostöö aluseks eh, vältimatuks eeltingimuseks liikmesriikides. nagu te teate, Eh, liikmesriigid ei tee tagasivõtu osas väga palju koostööd. komisjoni sekkumisega on muudetud natukene seda suhtumist ja on muud, liigutud natukene üle eh, globaalsema lähenemise juurde. koostöö, bilateraalne koostöö tagasivõtu osas eh, loomulikult eeldab vastas, vasta, vastastikku lähenemist, aga väga paljud riigid on võtnud vastu, on praegu olukorras, et poliitiline ja diplomaatiline äh, surve on niivõrd suur äh, on küll väga suur, mida nad esitavad, aga kolmandad riigid ei tule, ei allu sellele survele. Äh, ja seega tulevad need teemad pigem arutusele sellistes küsimustes nagu terrorivastane võitlus, politsei koostöö, energiatarnekindlus ja nii edasi. ja äh, bilateraalsed partnerlused pannakse, tuuakse selle ohvriks mina tahaksin rõhutada seda, et väga oluline on see, et tagasivõtt äh, poliitika bilateraalsel tasandil puudutab siseküsimusi, välisküsimusi, kaubandusküsimusi ja need on asjad, mis on kõik omavahel seotud. kui bilateraalne koostöö loomulikult on problemaatiline, on ta siiski suhteliselt äh, oluline ja seda peavad liikmesriigid äh, jätkuvalt ainult pelja, pelgalt osaks teistest poliitikatest. aga see bilateraalne lähenemine minu meelest äh, läheb vastu sellele, mida Euroopa Liit on Amsterdami lepingust alates üritanud saavutada. meil on üsna mitmeid valdkondi, kus koostöö on tingimuslik äh, äh tagasivõtu osas ja see tingimuslikkus Euroopa Liidu tasandil on äh, läbimas kõiki valdkondi üks aspekt, mis äh, Euroopa Liitu veel iseloomustab ja mis siseasjade peadirektoraat alati silmas peab, mina arvan, et Euroopa välisteenistus peaks mängima siin suuremat rolli selleks, et ühtne lähenemine rändlusele leida. Euroopa Liit peab toestama ühtset poliitikat tagasivõtupoliitika osas äh, juhib äh, seda poliitikat äh, paindlikkuse ja kiiruse põhimõte ja see ei lähe teinekord inimõiguse printsiipidega kooskõlla. mobiilsus ja piiride kadumine tekitab tea-, ohte väga paljudes riikides paljudes kolmandates riikides on see ka tekitanud probleeme Äh, paindlikkus ja operatiivsus äh, hakkavad äh, segama tõhusa poliitika tegemist ja meie suhtumist pagulastesse ja asüülitaotlejatesse. ma arvan, et välisteenistus ja siseasjade peadirektoraat peaksid tagasivõtupoliitikat moodustama ühtseks, meil peab välja kujunema Euroopa äh, leping, mis võib-olla sõlmitakse bilateraalsel tasandil. väga palju on inimõiguste kaitseorganisatsioone rahvusvahelisel tasandil ja siseriiklikul tasandil Euroopas, aga ka kolmandates riikides, äh, kes peavad järelevalvet selliste lepingute osas, näiteks äh, Põhja-Aafrikas pärast Araabia kevadet on need riigid ju Äh, sotsiaalse õigluse, liikumisvabaduse, inimväärikuse osas äh, helitanud väga suuri lootuseid ja selline äh, leping loomulikult sõltub nende kolmandate riikide juhtpositsioonidel olevatest, aga see aitab võib-olla Euroopa Liidul ka välispoliitikas väga suuri telejõupikutnustele abil väljakutsetele vastu astuda, kuid praegused lepingud ei vasta meie vajadustele. ja lõpetuseks täna on üks kriteerium, millega on silmitsi Euroopa Liit, nimelt lisandväärtus ja seda juba äh, Amsterdami lepingu äh, jõustumisest. ma ei taha küll äh, olla siin liiga idealistlik, kuid äh, ma arvan, et kõige käegakatsutavam lisandväärtus, mida Euroopa Liit äh, saaks äh, välissuhete osas ja tagasivõtu osas anda, puudutab just nimelt põhiõiguste austamist. on selge, et Euroopa Parlamendi toestatud roll selles küsimuses saab olema väga olulise tähtsusega, nii nagu ka Euroopa välisteenistuse roll ma eeldan, et nendel on ka selle lisandunud väärtuse töö tootmises oma roll. suur tänu tähelepanu eest no,! suur tänu, härra Casarino, kes esitab siis äh, äh, Firenzes asuvat äh, Euroopa Uuringute Instituuti, aga nüüd siis sõna proua Marina Schrammile, kes esindab Euroopa rändeorganisat-, rahvusvahelist rändeorganisatsiooni. Thank you very much um,. First of all and on behalf suur tänu, kõigepealt Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni nimel tahaksin tänada teid selle eest, et kutsusite meid täna osalema ja panustama sellesse debatti. meie organisatsioon ei tegele küll äh, sunnitud äh, tagasisaatmisega ja tagasivõtmisega samuti, oleme ikkagi toetanud kolmandaid riike, kes on sõlminud tagasivõtulepingud Euroopa Liiduga äh, suurendades nende võimekust tagasivõtu valdkonnas, inimõiguste valdkonnas, ning samuti oleme tegelenud olukorra seirega, mis on saanud isikutest, kes on tagasi võetud. kõigepealt tahaksin jagada teiega mõningaid üldisi märkusi, mis on seotud tagasivõtu ja inimõigustega. härra Kisarino juba mainis seda, et tagasivõtt kui selline on menetlus selleks, et ellu rakendada tagasisaatmis, väljasaatmisotsus ja sellisena ei ole tal otsest mõju inimõigustele. üldiselt tagasivõtulepingute sõlmimine peaks võtma arvesse ehm, riigi olukorda, kuhu inimesed tagasi saadetakse. ja kui olukord seal on murettekitav, siis ei tohiks tagasivõtulepingut sõlmida. samas tagasivõtuleping muudab ehm, tagasivõtumenetluse äh, sujuvamaks, kiiremaks ning lihtsamaks. samas tuleb vaadata, et, et menetluse lihtsus ei seaks ohtu isiku õigust kõikidele juurdepääsule, kõikidele vajalikele menetlustele. mõningad kolmandad riigid, vastuvõtvad riigid võivad leida, et tagasivõetava isik julgeoleku olukorda on täielikult hinnatud Euroopa Liidu liikmesriigis enne tagasisaatmist ja et tal on äh, piisav äh, juurdepääs kõikidele vajalikele menetlustele tagatud. nüüd seire juurde. siin on kaks võimalikku seireliiki. kõigepealt äh, on võimalik seirata menetlusi, kui tõhusad need on vastavalt ühistele tagasivõtukomiteede tööle. teiseks võib teostada järelevalvet selle üle, mis saab isikutest, kes tagasi saadetakse, enne tagasisaatmist, pärast tagasisaatmist. keskendudes sellele, mis juhtub pärast tagasisaatmist, siis siin võib vaadata erinevaid aspekte, kõigepealt, mis saab kohe pärast tagasisaatmist, vahetult pärast tagasisaatmist kuidas tullakse inimesele vastu, kes on saadetud koduriiki või transiitriiki. ja ka pikas perspektiivis, kui pikaajaline on see tagasisaatmine, millised võimalused on inimesel taas lõimuda oma ühiskonda. isikuid on nii-öelda kahte liiki selles mõttes, et millised on need isikud, kelle üle tuleb järelevalvet teostada, kõigepealt oma kodanikud, kelle osas on sõlmitud lepingud Gruusia, Pakistani, Sri Lankaga. siin tuleb vaadata seda, et tagasisaatmisel on koheselt inimesel õigus, juurdepääsuõigustele, et nad saavad kätte dokumendid, õigused, varaõigused, vanemlikud õigused, kõik need õigused, eh, mille nad on kaotanud eh, sellel ajal, kui nad olid riigist lahkunud. oluline on vaadata ka pikas perspektiivis, kui jätkusuutlik on nende tagasi eh, saatmine, kas inimestel on võimalus tõesti oma elu uuesti üles ehitada pärast tagasivõtmist selle, selles osas on oluline teha koostööd kohalike omavalitsustega, et nad oleksid teadlikud nendest konkreetsetest probleemidest, millega isikud pärast tagasisaatmist silmitsi seisavad. teiseks rühmaks on kolmandate riikide kodanikud. järelevalve nende üle on palju olulisem, kui vaadata tüüpilisi transiitriike, nagu näiteks Ukrainat. üheks probleemiks on eh, tagada juurdepääs eh, erinevatele menetlustele, eh, hiljem kolleeg kindlasti räägib sellest põhjalikumalt aga jällegi tuleb vaadata pikas perspektiivis jätkusuutlikkusele. isik võib saada, isikut võib kolmandasse riiki välja saada ainult sellisel juhul, kui teda ei ole võimalik välja, välja saata tema päritoluriiki ja selles transiitriigis, kas isikutel on juurdepääs jätkusuutlikule lõimumisvõimalusele, vabatahtlikule tagasipöördumisele, menetlustele, mis annavad neile ajutise elamisloa ja, ja et kas kõik muud nende vajadused on rahuldatud tagasipöördumisel. nii et kõigepealt olukord vahetult pärast tagasipöördumist, kas neil on juurdepääs tõlkele, kas neile selgitatakse, mis juhtus, mis hakkab kohe nüüd juhtuma mõningates riikides tagasi võetud kolmandate riikide kodanikud pannakse kinnipidamisasutusse. selleks, et oleks võimalik tuvastada, et nad on jah, seaduslikud sisserändajad ja need oleks võimalik saata näiteks väljasaatmiskeskusesse. nii et äh, siin tuleb mängu ka terve rida inimõigust alaseid küsimusi. rahvusvaheline rändeorganisatsioon on koos komisjoniga hiljuti teinud tööd pilootprojekti kallal, mis peaks eh, algama kas selle aasta lõpul või järgmise aasta alguses. meil on kavas kolm pilootprojekti, mis keskenduvad Ukrainale, Pakistanile, kahele riigile, mis on leidnud juba mainimist kui riik, kes on jäänud just eh, seire osas meie fookusesse koos äh, ÜRO pagulaste ülemvolinikuga, koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega püüame vaadata, mis siis juhtub pärast seda, kui inimene on tagasi saadetud. Äh, mõte on äh, pöörata tähelepanu nii nende riikide omadele kodanikele kui kolmandate riikide kodanikele ehk kolme aasta jooksul pärast tagasipöördumist eh, uurida, mis inimesest on saanud, selleks et omakorda siis anda tagasisidet eh, kõigepealt vastuvõtvatele valitsustele, aga ka kõikidele teistele, kes asjast on huvitatud. ja siinkohal ma lõpetan, suur tänu tähelepanu eest palju,! palju-palju tänu! proua Schramm, teie panuse eest ja nüüd anname sõna kolmandale paneeli esindaja proua Helen Subjol-Davidile, kes on Euroopa pagulaste ja eksiilis elavate isikute nõukogu ekspert. aitäh, nii nagu mainiti, olen EKRE esindaja, tegemist on üle-euroopalise liiduga, mis hõlmab üle seitsmekümne organisatsiooni Euroopast. oleme väga tänulikud selle eest, et annate meile võimaluse täna tutvustada oma seisukohti tagasivõtulepingute kohta. kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et EKRE seisukoht tagasisaatmise kohta on selline, et me ei vaidlusta riigi suveräänset õigust selles osas, mis toimub isikute kontrolli osas oma territooriumil ja võimaluse osas äh, tagasi saata, äh, kui äh, riigis on vajalik nii-öelda pagulassüsteem ja õigused on tagatud. nii nagu juba siin mainiti, tagasivõtulepinguid peetakse selliseks haldustöövahendiks, mis hõlbustab tagasisaatmist kui sellist seetõttu tagasivõtuleping iseenesest eh, kuidagi ei riiva inimõigusi. on tõsi, et tagasivõtulepingutes on kirjas ka mõningad inimõigusi tagavad sätted, aga mitte piisavalt, kuna eh, nende lepingute rakendamisel on omad probleemid ja mõjud ja tihtipeale arutelude käigus neid mõjusid väga arvesse ei võeta ja seetõttu mul on väga hea meel, et täna arutatakse siin äh, Ähm, tagasivõtulepingute mõju inimõiguste tagamisele. meie leiame, et tagasivõtulepingute neutraalsus äh, tugineb äh, põhimõttel, et äh, menetlus on õiglane ja kõik kaitseklauslid on tagatud. samas minevikus oleme näinud, et päriselus alati niimoodi ei lähe, rikutakse inimõigusi, esineb probleeme ja lõppkokkuvõttes käib ju jutt inimestest, inimeludest, eh, mis seatakse ohtu. ma ei tahaks tulla tagasi eh, eh, kõikide nende teemade juurde, millest rääkis härra Kasarino, ma tahaksin neid pigem edasi arendada, kõike seda, millest härra Kasarino rääkis. ka piiridel on oluline tähelepanu pöörata menetlustele ja ka äh, tahaksin peatuda teatud Euroopa Liidu õiguse põhimõtetel, nagu on turvaliste riikide põhimõte. probleeme võib tekkida tagasivõtulepingute puhul sellisel juhul, kui kaitset vajav isik ei saanud juurdepääsu tõhusale varjupaigamenetlusele Euroopas. meil on juhtumeid, kus piiril ei registreeritud varjupaigataotlust, kus inimesi korralikult ei informeeritud sellest, millised on inimeste õigused ja õigus esitada varjupaigataotlust. eriti teeb see muret mõningatel välispiiri lõikudel Euroopa Liidus. viimase analüüsi käigus kuulsime probleemidest Poola, Valgevene, Ungari äh, Serbia-Ukraina piiril ja Kreeka-Türgi piiril. räägiti isegi sellest, et Kreeka piiril on nii-öelda tagasi lükatud inimesed ja kõik need on riigid, kellega Euroopa Liidul on tagasivõtulepingud sõlmitud, Ukraina, Serbia või siis Valgevene, Türgi puhul on läbirääkimised lepingu sõlmimiseks käimas. möödunud aasta raport näitab, et meie Ungari liige Helsingi komitees e, leidis, et, et Ungarist e, saadeti isikud piirilt tagasi Serbiasse, ilma et anti juurdepääsu varjupaigataotluse menetlusele, kuigi Ungari politsei ütleb, et kõik otsused piiril tehakse ranges kooskõlas kehtiva seadusega. samas on äh, Ungaris äh, juhtumeid saatjad ja alaealistega, äh, kelle puhul nõuetes kinni ei peetud. see on seotud ka kiirendatud menetluse võimaluse pakkumisega nii varjupaiga taotlemisel kui lubatavuse hindamisel. piiril võib menetlus olla väga lühike ning eh, juurdepääs tagatakse eh, näiteks eh, lepingutes Montenegro, Serbia, Ukrainaga tagasivõtulepingutes ja, ja nendes lepingutes, mis veel ei ole kehtima hakanud, ehk lepingus Türgiga. kiirmenetlus tähendab seda, et kui inimene saadetakse välja paari päeva jooksul, siis ei saa juurdepääsu tõhusale õiguskaitsevahendile, ei saa edasi kaevata, ei saa piisavalt andmeid koguda, ei ole juurdepääsu äh, kaitseala tagatud, ehk muudetakse täiesti võimatuks vaidlustada tagasisaatmise otsus. paljud eh, tagasivõtulepingud eh, võimaldavad tagasi saata ka kolmandate riikide kodanikud ehk inimesed, kes ei ole tagasi saadetava riigi kodanikud, mis eh, tekitab ka tõsiseid muresid, eriti transiitriikides, kuulsime siin probleemidest Ukrainas. ja samas on see seotud ka turvaliste kolmandate riikide põhimõtte rakendamisega, mis tähendab seda, et, et äh, turvaline kolmas riik on riik, kes suudab äh, varjupaiga taotlejatele tagada kaitset ning ei sea nende elu ohtu ning inimene, kes liigub äh, selle riigi kaudu, nii-öelda transiitriigi kaudu, et Serbiat näiteks peetakse turvaliseks kolmandaks riigiks, aga nii nagu ma juba mainisin, terve rida vabaühendusi on eh, tulnud välja näidetega, mis näitavad, olukord ei ole üldsegi selline. miks? sellepärast, et Serbias on terve rida takistusi tehtud juurdepääsul eh, varjupaigataotlusele. Eh, aastate lõikus on, lõikes on isegi see arvnäitaja olnud null. nii et et see turvaline eh, riik alati vajalikku kaitset ei paku. Ehm, samas tagasivõtulepingute puhul tuleb alati seda ehm, olukorda eraldi hinnata hinnata olukorda, et isegi kui riigis kehtivad vajalikud seadused, neid seadusi võib-olla ei rakendata praktikas. veel üks probleem, millest ähm, härra äh, Kasarina rääkis, on probleemid kolmandates riikides ja äh, oht, et, et järjest, äh, järgmisest riigist saadetakse inimene edasi välja kolmandasse riiki, neljandasse riiki, ähm, riiki, seades ohtu inimese elu ja õigused meil on dokumenteeritud juhtumeid äh, selle kohta, olukordade kohta, mis äh, võivad inimelusid väga tõsiselt mõjutada, me oleme kuulnud näiteks äh, seda, et tagasi saadetud inimesed on kinni peetud näiteks Marokos ja ka lapsi peetakse kinni samades tingimustes, kus täiskasvanuid. paljudes riikides ei ole tagatud juurdepääsu varjupaiga menetlusele ja ei ole korralikku varjupaiga selles reas riikides. Ukrainas näiteks ei ole korralikku süsteemi. ÜRO pagulaste ülemvolinik on oma hiljutises juulikuises raportis kutsunud üles riike mitte saatma varjupaiga taotlejad tagasi Ukrainasse põhjusel, et tegemist ei ole kolmanda, turvalise kolmanda riigiga läbirääkimistel Türgiga peeti läbirääkimisi lepingu osas olukorras, kus Türgil ei ole tõhusat süsteemi loodud ja Türgil on ka geograafilised piirangud ehk enamus varjupaigataotlusi ei, neil ei olnud eh, võimalik riiki jääda, välja arvatud eh, ÜRO pagulaste ülemvolikogu menetluse kaudu. Türgi on uue seaduse vastu võtnud, aga see ei ole veel täielikult ellu rakendatud ja hinnata on võimalik olukorda alles seejärel, kui seadus on ellu rakendatud. ja kui kolmanda riigi kodanikud saadetakse transiitriiki ehk mitte oma koduriiki, siis see tähendab ja kui neil ei ole e, siis e, varjupaigamenetlusele juurdepääsu, siis tekib oht, et nad saadetakse välja oma päritoluriiki näiteks äh, Vene äh, kodanik Tšetšeeniast saadetakse äh, tagasi, saadetakse Ukrainasse, aga Ukraina saadetakse ta Venemaale tagasi ja ka Serbia puhul Montenegro ja Kreeka suhtes on sama võimalus olemas. nii nagu Jean-Pierre ütles, ÜRO peaks ees, Euroopa Liit peab eelkätt eeskätt silmas pidama inimõigusi, otsustamaks, kellega sõlmitakse tagasivõtulepingud ja võiks olla ka selline peatamismenetlus olemas, et tagasivõtulepingu jõustamist on võimalik peatada, kui on tõendeid selle kohta, et tagasi võetud isikute inimõigusi on rikutud. seega ähm, inimõiguste rikkumistest on väga palju näiteid ja raporteid, aga ilmselt paljudest juhtumitest me teada ei saagi, siin juba mainiti selle seire järelevalve äh, võimalustest, ma pikemalt sellel teemal ei, ei peatuks, igal juhul ütlen vaid nii palju, et me toetame tugevalt mõtet teostada järelevalvet, järelevalve osas on vaja suurt läbipaistvust ja ma loodan, et Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni pilootprojekt äh, on selline projekt, mis on läbipaistev, kus projekti tulemused avalikustatakse ja kaasatud oleksid kodanikuühiskonnad ja et selline mm, pilootprojekt ei jääks ainult pilootprojektiks, vaid tooks kaasa e, kogu süsteemi ülesehitamise ehk muutuks süstemaatiliseks. inimõiguste rikkumiste mm, juhtumid, millest saadakse teada, neid tuleks võtta väga tõsiselt nii läbirääkimiste pidamisel kui ka tagasivõtulepingute hindamisel. häid soovitusi on eh, Euroopa Komisjoni poolt välja toodud väga palju aruandes kaks tuhat üksteist, samas nõukogu eh, järelduses eh, mainiti väga väheseid nendest soovitustest seega see vajadus läbipaistvusele järele on ka selles mõttes väga vajalik, et oleks võimalik teada, mis on saanud nendest soovitustest, mida kavatsetakse ette võtta. nagu ma ütlesin, siis ehm, kogu sellel süsteemil võib olla pöördumatuid tagajärgi tagasi saadetud inimeste elule, kui inimesi saadetakse olukorda riikidesse, kus nende elu on ohus nii et ka Euroopa Parlamendi ülesanne on kõike seda liikmesriikidele meelde tuletada ja teostada järelevalvet selle üle, et äh, süsteem toimiks korralikult. aitäh! ja nüüd toimub meie mõttevahetus. ma saan aru, et äh, lauaametnik äh, välisteenistusest ei ole kohale jõudnud aga meil on komisjoni esindaja eh, DJ Home'ist eh, härra Nils Kalman. Eh, jah, suur tänu võimaluse eest, et andsite mulle sõna. minu nimi on Nils Kõumann, olen siseasjade peadirektoraadist meeskonna liige, kes vastutab Euroopa Liidu tagasivõtulepingute äh, üle läbirääkimiste pidamiste eest ja seire eest. mul on väga hea meel, et, et äh, täna on võimalus äh, meil siin arutelus osaleda. hea meelega oleksime isegi teile andnud terve, teinud, pidanud siin kõne ja andnud ülevaate kõigest sellest, mida komisjonis tehtakse, kui meile selline võimalus oleks antud eriti arvestades äh, tagasivõtulepingu sõlmimist Pakistaniga ja, ja arutelusid parlamendis. Mm, samas kasutan siis mulle antud võimalust äh, rääkida, et Euroopa Komisjon võtab väga tõsiselt arvesse äh, tagasivõtupoliitika mõju inimõigustele. ja seda on üksikasjalikult näha kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hinnangus, mille komisjon esitas äh, tegemist oli komisjoni teatisega, kus toodi välja terve rida olulisi soovitusi. õiguslik raamistik tagasivõtu ja inimõiguste kaitse vahel on väga selge. oluline on rõhuda seda, et tagasivõtulepingud ei piira kuidagi osalisriikide võimalust eh, täita oma rahvusvaheliselt võetud kohustusi, vastupidi, Euroopa Liidu tagasivõtulepingud kordavad üle seda, et rahvusvahelised kohustused kehtivad, näiteks need kohustused, mis tulenevad eh, Genfi pagulaste konventsioonist ja, ja muudest konventsioonidest. tagasivõtulepingut ei või kohaldada ühegi isiku puhul, eh, kelle puhul on kas otseselt või kaudselt oht, et ta saadetakse eh, tagasi või rikutakse tema õigusi Euroopa Liidu varjupaiga aki kehtib täielikult isikutele, kelle puhul eh, kohaldatakse tagasisaatmis, tagasisaatmislepingu raames. rõhutame seda, et, et vahet on ühelt poolt eh, õiguslikul raamistikul ja teiselt poolt selle ellurakendamisel ja seetõttu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hinnangus, mida ma mainisin, tuli komisjon välja terve rea soovitustega selleks, et ellu rakendada teatud kaasnevad meetmed, täiendavad kaitse äh, klauslid, osad nendest täiendavatest meetmetest, nagu näete, on sisse võetud järgnevates tagasivõtulepingutes, mis on sõlmitud, libe hiljuti hääletas selle poolt, andis oma nõusoleku, et sõlmida tagasivõtuleping Armeeniaga, mis tuleb üheksandal oktoobril hääletusele täiskogus tegemist on esimese Euroopa Liidu tagasivõtulepinguga, mis sisaldab uusi sätteid just selle koha pealt, selles on täiendav artikkel, mis tagab seda, et osalisriigid peavad tagama tagasivõtumenetluse käigus inimõiguste kaitse, eriti eh, peab seda tegema vastuvõttev riik pärast eh, inimeste tagasivõtmist prioriteediks on vabatahtlik eh, naasmine ning sisse on viidud uus element Euroopa Liidu tagasivõtulepingus, mis annab võimaluse peatada leping, kui eh, olud seda nõuavad. lisaks sellele on komisjonil kavas eh, viia läbi pilootprojekt selleks, et teostada järelevalvet, eh, selline seire pilootprojekti plaan, loodetavasti see käivitub peagi ja see on kavas läbi viia Ukrainas ja Pakistanis, nii nagu siin juba mainiti selle kestus on kolm aastat. meie kavatsus on tõepoolest olla täielikult läbipaistvad, hõlmata kodanikuühiskonnad, Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon, UNCR, CHR ja pärast projekti loomulikult eh, pannakse kokku järeldused eh, leidude põhjal. Eh, selline seire tuleb täiendavalt seirele, mis niigi juba aset leiab ühise tagasivõtukomitee raames, mis on loodud koos iga tagasivõtulepinguga. ja nüüd mõned sõnad kolmandate riikide kodanike tagasivõtmise kohta ehk kodanike puhul, kes ei ole kummagi osalisriigi kodanikud. pikka aega on tagasivõtu puhul need olnud just suureks murepunktiks inimõiguste aspektist lähtuvalt praktika on näidanud, et see kohustus Euroopa Liidu tagasivõtulepingus ja seda kasutatakse väga harva, on selge, et et liikmesriigid nii palju kui võimalik seavad prioriteediks seda, et isik saadetakse tagasi oma päritoluriiki kiirmenetluspiiridel Eh, siin on mõningaid probleeme, mis on piiratud, statistika, mis on komisjoni käsutuses, ei ole kõikehõlmav, seda osa me peame parandama. ka siin on komisjon tulnud välja terve rea soovitustega ja ma loodan, et lähitulevikus olukord paraneb. meil on vaja terviklikumat pilti, eriti suhete kohta eh, tagasivõtu suhtes üldiselt, aga just konkreetselt kolmandate riikide kodanike puhul meil on vaja nii paremaid kvalitatiivseid kui ka mahuliselt eh, kvantitatiivsemaid eh, andmeid, et eh, teostada hinnangut. palju tänu teile teie panuse eest ja nüüd need, kes soovivad osaleda arutelus, palun, sõna on teil. proua Lohpiirele jääb lõppsõna. proua, kas te soovite kohe sõna? Mm, aitäh tihtipeale inimõiguste allkomisjonis me neid teemasid ei aruta, kuna mina ei ole ekspert, siis mul on tõesti terve rida küsimusi. mul on tõesti väga kahju, et, et paljud külalised ei saanud tulla, keda me kutsusime, nii nagu professor Kasarina ütles, oleks tõesti äh, arutelu palju väärtuslikum, kui me saaksime näiteks keskenduda Põhja-Aafrika küsimustele. aga mul on terve rida küsimusi teile ja ma loodan, et need küsimused on asjakohased. Teie kui ekspertide silmis ütlesite, et on olemas ühised tagasivõtukomiteed, kes tegelevad tagasivõtu küsimustega. ja nüüd kuulsin teilt ja teistelt kõnelejatelt, et oleks vaja teostada palju laialdasemalt eh, sõltumatut seiret kuidas teie hinnangute kohaselt äh, selline seire peaks aset leidma selliste ühiste seirekomiteede raames? kas te leiate, et süsteem juba äh, toimib või on vaja rohkem sõltumatuid raporteid? Äh, ma ei taha siin ähm, asju ennetada, aga õppides minevikust, siis kui on olemas selged sõltumatud vabaühenduste hinnangud, dokumendid, siis on ka reageeritud näiteks äh, äh, Hersi versus Itaalia inimõiguste kohus, kus isikud saadeti tagasi Liibüasse, äh, kus neid piinati. paberid olid täidetud, aga tänu vabaühenduste mm, vaprusele said inimesed pöörduda Strasbourgi kohtusse ja, ja nende suhtes langetati soodne otsus ja ka eh, siseasjade peadirektoraadis mõeldakse selliste täiendavate kaitseklauslite peale selleks, et kogu see raamistik oleks praktilisem, praktikas paremini toimiks, aga tahaksime teie käest teada saada, mida oleks võimalik seire järelevalve osas parandada. teiseks te ütlesite, et Serbia ei ole turvaline riik. meie delegatsioon võib-olla võiks saata delegatsiooni Serbiasse, et tegeleda üldiselt inimõiguste küsimustega, aga võiks ka konkreetselt siis vaadata eh, seda, milline on neil olukord varjupaiga eh, seadusandluse ja selle ellu rakendamisega. ütlesite, et tagasivõtu kriteeriume eh, peaks olema võimalik saada vaidlustada. ei neid tuleks kaasajastada. ma mai-, need kehtivad aastast kaks tuhat kaks ja kätte on jõudnud aeg tõesti neid ajakohastada. selge. ja nüüd proua Schrammile. ka seire kohta. Te mainisite eh, kavandatavat pilootprojekti. kas teil on olemas juba eh, konkreetseid juhtumeid, kus on pöördutud kohtule, kohtu poole äh, kuna on eh, isikute inimõigusi on rikutud pärast seda, kui nad on koduriiki tagasi saadetud. ja EKRE esindajale te palusite tugevamaid inimõiguste kaitseklausleid tagasivõtulepingutes ja mainisite, et vastavas riigis võivad olla küll suurepärased varjupaika tagasivõtu eh, seadused, õigusaktid, ehm, viitasite seire vajadusele, aga kas on veel mingisuguseid kriteeriume, nimelt et ehm, millised on need juhtumid, mille põhjal võiks otsustada, et tagasivõtulepingu kehtivus tuleks peatada? millistel juhtidel või, või milliste riikide puhul peaks äh, mõtlema selle peale, et, äh, et tuleks anda võimalus leping peatada, aitäh. teen ettepaneku selleks, et, et nii-öelda struktureerida äh, tänast arutelu. nimelt kuulsime just proua Lohpilleri küsimusi ja annaks sõna ka seniora Romero Lopesele, kes sooviks sõna ja kui on veel saadikuid või, või täna siin saalis olejaid, siis andke teada, andke käega märku, kogume kõik küsimused kokku ja siis anname võimaluse ekspertidele vastata, palun. Gracias, presidente, yo querría uh, en fin dar las gracias. suur tänu, esimees. ja ma tahaksin ah, tänada kõiki uh, esinejaid nende poolt äh, pakutud ähm, info eest. mis puudutab neid äh, tagasivõtulepinguid, äh, siis kuna Euroopa Komisjon on siin ka kohal, siis ehk oleks meil võimalik saada infot selle kohta, millistes oludes tagasivõtudirektiivi hakatakse rakendama seda direktiivi on ju võimalik äh, rakendada riigiti erinevalt. Need ähm, ajavahemikud, mille jooksul inimesi kinni peetakse, on ju ka riigiti erinevad. meil on uurimus aastast kaks tuhat üksteist, mille tellis Euroopa Komisjon ja selles äh, uurimuses äh, pakutakse välja, et mitmed äh, tagasisaatmisega äh, seotud elemendid tuleks veel üle vaadata. nii et äh, me ei saaks lubada selliste erinevuste aktsepteerimist Euroopa Liidus ja seetõttu küsingi esinejatelt, et kuidas on võimalik, et kinnipidamise ajad kinnipidamiskeskustest on niivõrd äh, erinevad ja väga vähe on siin tehtud ka justiitsasutuste poolt, et äh, korrigeerida seda ebaseaduslikku olukorda, nii et me tahaksime natukene rohkem infot äh, selle kohta, kuidas oleks äh, võimalik äh, tagada isikute inimlikum kohtlemine. suur tänu. hästi. härra Kukan, palun. tänan, esimees. ma tahaksin esinejatele esitada väga amatöörliku küsimuse. mind intrigeerisid kaks sõnavõttu. Te ütlesite, et Serbia ei ole turvaline kolmas riik ja te kirjeldasite kõike väga praktiliste näidete põhjal. ka nüüd ähm, me oleme andmas sellele riigile viisa lihtsustust. kas sellised äh, otsused on olnud äh, õiged, kas serblased võivad hakata küsima meilt poliitilist varjupaika? et palun valgustage mind ja rohkem keegi sõna ei soovi, nii et äh, võib-olla kõigepealt vastab komisjoni esindaja nüüd talle esitatud küsimusele esimese küsija poolt ja siis äh, saavad sõna teised. ma annan sõna kolleegile, kes on ekspert just äh, tagasivõtulepingute alal. Te küsisite, et Äh, miks äh, tagasisaatmisreeglid ja menetlused ei ole täielikult äh, harmoneeritud. ja vastuseks võin öelda, et praegune direktiiv just nimelt võimaldabki neid erinevusi. väga keeruline oli äh, läbirääkimistel neid tagatisi kirja saada. liikmesriigid äh, pidid äh, aktsepteerima seda, et kinnipidamine on nii-öelda kõige viimane võimalus, viimane vahend, mida kasutada ja me ei ole neid kinnipidamisaegu praegu ähm, harmoneerinud, see ei pruugi kõigile olla meeltmööda, aga tagasisaatmisdirektiiviga oleme me siiski teinud juba sammu õiges suunas. kui nüüd äh, rääkida tagasisaatmisdirektiivi rakendamisest liikmesriikides, siis selle hindamine on veel käimas ja lepingute järelevalvajana me loomulikult hoiame direktiivi rakendamisel silma tähelepanelikult peal ja kui on vaja lähemalt asja uurida, siis me seda ka teeme. nii ja nüüd siis äh, esinejate juurde tagasi kolleeg Lohpiiler esitas siin mitmeid küsimusi võib-olla alustame nii, et kõigepealt saab sõna härra Kasarino või äh, kes soovib esimesena? proua Schramm. proua Lohpiiler, tahaksin vastata ähm, kahele teie küsimusele. kõigepealt, et äh, mida võiksid äh, ühise tagasisaatmiskomisjonid rohkem teha mitte niivõrd tehnilises valdkonnas, kuivõrd just inimõiguste valdkonnas. ma usun, et äh, need äh, tagasivõtmise ühiskomiteed äh, ei saa tegutseda päris iseseisvalt, see on kahepoolne protsess ja seetõttu tuleb kaasata siin rahvusvaheline üldsus, kodanikuühiskond, et äh, kontrollida, kui äh, kiiresti äh, taotlusi läbi vaadatakse, vastatakse. keegi peab äh, loomulikult kontrollima, mis nende isikutega pärast tagasisaatmist toimub. ja teie teise küsimuse juurde nüüd. Te küsisite, et kas meil on näiteid selle kohta, kus kontrollide käigus on tehtud kindlaks inimõiguste rikkumisi. ma viitasin juba ka Ukrainale ja koos ÜRO pagulaste ülemvolinikuga ja EKRE-ga me oleme läbi viinud äh, uurimisi Ukrainas, uurides, äh, kuidas seal koheldakse Euroopa Liidust äh, tagasi saadetud äh, isikuid. EKRE ehk oskab sel teemal äh, rohkem rääkida, aga igal juhul osad isikud väitsid meile, et nad üritasid taotleda varjupaika Euroopa Liidu liikmesriigis, aga neile ei antud seda võimalust ja Ukraina samas äh, lähtus sellest, et neil see võimalus ikkagi oli. varjupaika taotlevad isikud äh, peavad äh, saama piisavalt teavet, äh, juriidilist abi, tõlgiabi, kohtulikku abi. ja ma usun, et äh, pidades konstruktiivset äh, dialoogi sel teemal oleme me ka parandanud varjapõhiga taotlejate olukorda, kodanikuühiskonna organisatsioonidel on parem juurdepääs nendele varjupaiga taotlejatele nüüd. ja nüüd äh, härra Kasseriina, palun. mis puudutab äh, seda tagasivõtmise ühiskomiteed, siis äh, see hõlmab äh, kolmandate riikide osapooli, Euroopa Komisjoni töötajaid ja samuti liikmesriikide töötajaid kes on olnud äh, kaasatud kahepoolsesse koostöösse. arvestada tuleb aga sellega, et äh, mitte kõik liikmesriigid ei tee kahepoolset koostööd kolmandate riikidega, kellega on sõlmitud äh, tagasivõtulepingud. võib-olla ma kõlan väga provokatiivselt, aga praegu on olukord äh, selline, et äh, osadel liikmesriikidel ei ole tagasivõtmise lepingute rakendamisprotokolli. kui selline protokoll äh, on, siis pannakse paika ja avaldatakse koostöötingimused ja kõik on äh, teataval määral äh, selgelt paika pandud. praegu see nii aga ei ole ja see raskendab ka Euroopa Liidu tagasivõtulepingute äh, kontrollimist. ka nüüd pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on olukord selline Euroopa Parlamendi mõjuvõim on kasvanud, õigusloome pädevus äh, on äh, eriti suhetes nõukoguga suurenenud ja Euroopa Parlamendil on võimalik ühiskomitee raames äh, rohkem oma sõna sekka öelda kontrolli valdkonnas. ühesõnaga on väga vajalik, et meil Lissaboni lepingu sätetest lähtuvalt äh, oleks nüüd äh, võimalik äh, tagada, et Euroopa Parlament ütleb oma sõna sekka ka tagasivõtulepingute kriteeriumite ja nende rakendamise kohta. ma loodan, et ma vastasin sellega teie küsimusele. ja mis puudutab nüüd äh, Serbiat, siis Serbia ei ole turvaline kolmas riik. viitan siinkohal raportile, mille koostas ÜRO pagulaste ülemkomissar eelmisel aastal hinnangud ja raportid, mille, mis on koostanud äh, ülemkomissar, on äh, tõsised poliitilised dokumendid, millest peaks lähtuma otsuste tegemisel ja tahaksin siinkohal toonitada, et äh, kui nüüd rääkida Euroopa Liidu direktiivist aastal kaks tuhat viis, mis äh, puudutab äh, põgenike staatuse andmist äh, artikkel seitse, siis seal on artikkel kakskümmend seitse, siis seal on täpselt defineeritud turvalise kolmanda riigi mõiste. kui te soovite, siis ma saadan teile ka selle dokumendi, et teil oleks silme ees selgelt kõik need kriteeriumid ja proua sobijo ta vid. ja siin oli küsimus äh, peatamisklausli kohta ja selle kohta, kuidas äh, lähtuda komisjoni soovitustest. ühesõnaga, kui äh, panna paika nüüd äh, kõik äh, need õigused, millest tuleks kinni pidada ja kõik alustekstid, äh, siis see on loomulikult parendus juba iseenesest. nüüd me kuulsime, et Ukrainas, Pakistanis, Türgis, Serbias ei ole kõik turvalise kolmanda riigi tingimused täidetud loomulikult, kui inimõigusi rikutakse, kui inimesed äh, satuvad kinnipidamisasutusse pärast äh, tagasisaatmist, kui ei vaadata üle nende juhtumit mõistliku aja jooksul, kui neid hoitakse kinni halbades tingimustes, siis on tegemist äh, loomulikult inimõiguste rikkumisega, Euroopa Inimõiguste konventsiooni rikkumisega. ja kui isikuid koheldakse halvasti, kui tingimused nendes riikides on niivõrd halvad, et inimesed on väärkohtlemise ohvrid, siis me jõuame siin tagasi Euroopa Kohtu otsuse juurde, mis käsitles eh, just eh, Belgia riigiga seotud eh, kohtuasja, kus täpselt defineeriti, mis on väärkohtlemine või halb kohtlemine ühesõnaga, kui äh, sellised äh, juhtumid päevavalgele tulevad, siis tuleks ka tagasisaatmislepingud peatada ja kui Ukraina ei austa kolmandate riikide kodanike õigusi, siis äh, meil ei peaks olema Ukrainaga tagasisaatmislepingut ja kui nüüd rääkida veel sellest turvalise riigi mõistest, siis me praegu kasutame siin äh, loomulikult juriidilisi termineid, aga igal juhul äh, Serbiale turvaline riik äh, varjupaigataotlejate jaoks ta ei pruugi olla ka turvaline oma kodanikele. on täiesti võimalik, et Serbia kodanikud vajavad kaitset, kuna neid kiusatakse taga nende oma riigis. ja esimeses varjupaiga direktiivis oli sees äh, see mõiste, et Euroopa Liit äh, peaks äh, koostama turvaliste kolmandate riikide nimekirja ja kui isegi Euroopa Liidu riigid ei suuda selles osas kokku leppida, siis kõik põhimõtteliselt sõltub konkreetsest juhtumist. ja mis puudutab nüüd tagasisaatmist Serbiasse siis me hiljuti avaldasime raporti Serbia kohta, kus on kirjas ka põgenike ja varjupaiga taotlejate tunnistused. üks afgaanlanna on hetkel Ungaris, aga ta saadeti tagasi Serbiasse üle piiri keset talve, lihtsalt pandi teisele poole piiri maha, lumme ta on äh, suhteliselt äh, noor, tal õnnestus äh, pääseda tagasi Ungarisse ja lõpuks tema taotlus vaadati läbi ja ta sai põgeniku staatuse, aga Serbias tal ei oleks olnud mitte mingisugust juurdepääsu varjupaiga taotlemist läbi vaatavatele asutustele, ta läks nüüd abi. suur tänu, tundub, et rohkem keegi siin sõna ei soovi ja kui see tõesti nii on, siis äh, jõuame lõppsõnade juurde. kuulsime ära just äh, kolm esinejat, äh, nende vastused ja proua Lohpiiler, palun. Uh, nice ja ma tahaksin ilusa tsitaadiga lõpetada mille ma siin just leidsin, äh, hea meel on selle üle, et see on ühiskuulamine ja inimõiguste allkomisjoni liikmena ma öö, äh, võtan kõik arvesse, mis te ütlesite ja teie pili-, pilootprojekt äh, Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni puhul on meile ka huvitav pakutav, aga nagu ma ütlesin, me tegime vahearuande oma komisjonis Stockholmi programmi täitmise kohta, Jean-Jacques Pissep oli selle raportöör ja mis siin on öeldud? nende tagasivõtmise ühiskomitee, komiteede kohta, millest te rääkisite, härra Kasarino, me kutsume üles komisjoni lubama mitte ainult parlamendi, vaid ka vabaühendusi, Euroopa Parlamendi esindajaid osaleda eh, tagasivõtmise ühiskomiteedes ja kut-, ja nõuame komisjonilt, et eh, parlament saaks juurdepääsu dokumentidele, milles need komiteed ette valmistavad ja me tõesti loodame, et eh, kodanikuvabaduste komisjon ja meie allkomisjon, aga ka enamus äh, poliitilistest erakondadest siin on sellise soovitusega nõus. sellest oleks kindlasti kasu, see aitaks kindlasti äh, see, nende ühiskomiteede tööd tõhustada. see näide, mis te tõite siin päris lõpus, näitab väga hästi seda, et üsna tihti pagulasi ja tagasisaatmist puudutavad äh, poliitikad on skandaalidest kantud enamus fraktsioone muudavad poliitikat ainult pärast äh, mõnda äh, skandaali või sellist juhtumit, kus äh, mõni ähm, inimene saadetakse tagasi, aga tal veab ja ta leiab kellegi, kes teda toetab ja ta saab kaevata selle otsuse peale kahjuks meil ei ole pagulaspoliitikat, mis oleks inimõiguste kaalutlustest kantud. see on minu isiklik seisukoht, aga suur tänu, et äh, tulite meile külla. ja võtab veel sõna härra Lopes Aguilar. see oli suur privileeg meie jaoks, kogu lugu, aitäh. So those colleague for um, from DROA I have to remind uh, äh, DROA komisjoni kolleegidele ma tuletan meelde, et homme koguneme teises saalis, kuulamine Iraani kohta